kogule ja komisjonile, mis puudutab finantsteenuseid, edusammude puudumine nõukogus ja komisjoni viivitused teatavate ettepanekute vastuvõtmisel. enne kui me avame arutelu, tahame teile teada, et kui on tegemist selle aruteluga, siis selle arutelu käigus sinist kaardi võimalust ei ole ja annan kohe sõna üle proua Bowlesile viieks minutiks. Thank you tänan. selle ametiaja jooksul eh, meil on olnud väga palju finantsteenuseid puudutavaid seadusandlikke projekte komisjonil, alustades alternatiivsete investeerimisfondidest, Euroopa Järelevalveameti moodustamise, minnes edasi mitmete pangandus- ja turukorraldusmeetmetele, hoiuste ja investorikaitseni ja äh, Äh, ühtne kriisilahendamise mehhanism on endiselt ootel. üle, kokku on see üle, rohkem kui nelikümmend algatust, äh, mis on jõudnud lõpusirgele või jõuavad varsti. majanduskomisjon on ammu nõudnud mõjuhinnangut äh, finantsteenuseid puudustavate seadusandluse kohta kuigi suurem osa sellest on juba tehtud, meenutan komisjonile, et komisjon on kohustunud läbi viima kulutõhususe analüüsi vastu võetud seadusandlike aktide proportsionaalsuse ja tõhususe kohta, e, kui me räägime algatustest, mis on vastu võetud kriisi algusest. E, need tuleks algatada nüüd ja lõpetada enne selle ametiaja lõpust ja volinik on ilmselt teadlik, et majanduskomisjon on käivitanud ka teisi uurimisi ja kogub tõendeid hetkel rääkides äh, töökorraldust, äh, siis kaks asja on seda iseloomustanud. esiteks, väga paljud ettepanekud on võtnud komisjonil rohkem aega, kui arvati. on toodud mõningaid äh, põhjendusi, kuid fakt on see, et viivitused on olnud pikad nagu kriisilahendusmehhanismi puhul, mida parlament soovis samal ajal juba kahe tuhande üheksandal aastal ja pikalt oodatud väärtpaberiõiguse direktiiv samuti ja nende probleemidega, äh, nendegi teemadega kaasnevad rasked õiguslikud probleemid, see ongi põhjus, miks me peaksime need varakult vastu võtma, et äh, ka seadusandjad saaksid tööle asuda. teine iseloomulik joon on see, et parlament on töötanud kiirelt ja hoolikalt, äh, andes omapoolsed sisendid komisjonile juba eelnevalt ja reageerinud konsultatsioonidele ja teinud seda palju kiiremini kui nõukogu nüüd on tekkinud lõtk oluliste äh, ettepanekute osas, millel on vähe võimalusi jõuda triloogi etapini. on olnud ka teisi ettepanekuid, mis nõukogus puuduva äh, konsensuse tõttu äh, lihtsalt kulutavad aega, näiteks väärtpaberite keskdepositooriumi ja MIFID-i direktiivid ja parlamendis tundub, et ehm, me pidevalt õitleme nende algatustega, mis kulutavad aega nõukogus. seetõttu me pöördume nõukogu poole ehm, kirjeldada tööd, et eh, dialoog saaks alga, alata ja ma ootan ka parlamendi seisukohti, sest eh, me ei anna järele eh, sellele sageli esitatud põhjendusele, et nõukogus on saavutatud väga delikaatne tasakaal. mida rohkem need algatused nõukogus viibivad, seda rohkem me survestame meie jaoks olulisi punkte, et jõuda dialoogini. majanduskomisjoni koordinaatorite koosolekul eile lepiti kokku, et et äh, vaatamata eelseisvate valimistele meie äh, alanda tempot. me jätkame tööd kõikide algatuste kallal, nii nagu nad meieni jõuavad, selleks, et lõpetada esimene lugemine kõikide ettepanekute suhtes, mis käesoleval ajal on meile esitatud. ma mõistan, kui oluline on seada prioriteete, äh, et teeme kõike natukene ja ei lõpeta mitte midagi ja sellist lähenemist me ei saa lubada endale ametis aja viimasel etapil, eh, kuid me kutsume üles nõukogu, et me saavutaksime nii palju ettepanekute suhtes kokkuleppe kui võimalik enne parlamendi ametiaja lõppu. pangandusliit on muidugi eelduseks stabiilsuse tagamisel ja seetõttu me kutsume üles komisjoni eh, vastu võtta eh, kiiresti eh, ühtse kriisilahendusmehhanismi vastuvõtmine ja pangandus poole peal samuti kapitalinõuete ja kriisilahendus ning maksevõime Eh, resolutsioon, eh, ootame ka eh, nõukogu seisukohta Liiganeni ettepaneku suhtes panganduste reformide ehm, kohta ja samuti ka väärtpaberiõiguse direktiivi kohta ja nagu mitu korda äh, on ähm, märgid, märgitud, et eelseisval Leedu eesistumisel on äh, juurdepääs äh, panganduskontodel on oluline paljude kodanike jaoks. me oleme tuhandeid tunde kulutanud aruteludele selle kohta, kuidas pangandus ja finantssektor on oluline ja nüüd me tahame seda, et kõikidel meie kodanik, ühiskonna kodanikel oleks juurdepääs sellele kaasaegsele olulisele vahendile, sellele pangakontole ja seetõttu nõukogu peaks kõrvale panema, ei tohiks kõrvale panna seda, kui vähem tähtsad teemad, see vajab tegemist. tänan. tänan. ja nõukogu nimel annan nüüd sõna minister Kreitonile juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel, et ma saan osaleda selles arutelus tänu eriti sellest, et äh, kinnitada teile mm, väga mitmeid asju. ma arvan, on kõikide huvides, et me äh, selles valdkonnas oma koostööd tugevdaksime. kõigepealt Ehm, ma, ma ei ole päris nõus sellega, kuidas on esitatud küsimus. Öeldud, et nõukogu ei ole tegutsenud finantsteenuste vallas, vastupidi, nõukogu on selles väga keerulises valdkonnas jätkuvalt edusamme teinud ehm, praegusel hetkel oleme me andnud just eh, mm, rohelise tule eh, ja eh, prioriteedi nendele, mm, nendele mm, teemadele, mida siin praegu välja toodi. ma tahan öelda selgesõnaliselt, et finantsteenuste vallas on tehtud edusamme, kõigepealt me oleme jõudnud poliitilisele kokkuleppele eh, põhilis-, põhimõtteliste ehm, koostisosade osas selles eh, vallas, me oleme jõudnud kokkuleppele järelevalvepaketi osas, me oleme mm, korduvalt rääkinud sellest, kuivõrd oluline on antud teemavaldkond ning need on meie jaoks prioriteetsed teemad meie eesistumise ajal. ma tean, et ähm, parlament lükkas edasi eh, FSM paketi hääletuse septembri äh, täiskogule aga ma loodan, et mõlemad institutsioonid saavad eh, selle kiiresti vastu võtta. aprillikuuses me jõudsime poliitilisele kokkuleppele krediididirektiivi osas, mis võimaldab Eh, eh, just kasu saada hüpoteegiomanikel. ma loodan, et see direktiiv võtab vastu, eh, võetakse vastu parlamendis esimesel lugemisel ja sellele lisandub ka deklaratsioon. me oleme poliitilise kokkuleppele jõudnud ka läbipaistvusdirektiivi osas, mis puudutab emitente ma tänan parlamenti eh, suurepärase koostöö eest eh, selles ainevaldkonnas ja ka teistetes ainevaldkondades. meil on kahtlemata ees suured väljakutsed, tänapäeval on meil umbes kakskümmend eh, seadusandlikku ettepanekut laual finantsteenuste sektoris. volinik Barnier ütles hiljaaegu et eh, ei ole eh, mitte mingisugust põhjust ettepanekute väljatöötamise lõpetamiseks, aga eh, need ettepanekud, mis tulevad komisjonist, parandatakse parlamendis, nõuavad ka läbitöötamist ja sellepärast meil on vaja ära kasutada just eh, seda teadmist, mis on liikmesriikides, sest meie eh, ettepane-, meie eesmärk on eh, kvalita-, kval-, kõrgekvaliteediline seadusandlus, mis on kergelt rakendatav ja ma arvan, et niisugune lähenemine on mõistlik. üks näide. MIFID läbivaatamisprotsess see on kahtlemata eh, finantsturgudele eh, just nimelt rakendamise puhul eh, võtmetähtsusega küsimuseks, MIFIDid on vaja rakendada selleks, et oleks võimalik kasutada vajalikke tehnoloogiaid. nõukogu on töötanud väga tõsiselt selle teema kallal, et jõuda tasakaalustatud tekstini ja niisugused asjad ei sünni üleöö. nüüd teine asi, mida ma võin näiteks tuua, on just hoiuste garantiiskeem, eh, siis me oleme töötanud ka eh, eh, maksevõime taastamise ja kriisilahendus ettepaneku kallal ja liikmesriigid ah, mm, otsusta-, peavad otsustama, kas on üks fond või kõikide jaoks eraldi fond nüüd eh, liikmesriikide eh, hoiuste garantiiskeemid on eh, lisaks sellele, mida pakutakse välja Euroopa tasemel. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ehm, veebruaris hääletati seda parlamendis, kolmepoolsed läbirääkimised jätkavad. otsust sõltuvalt sellest, eh, kui palju tööd on veel vaart-, eh, hoiuste garantiiskeemiga, eh, me peame jätkama tööd. mis puutub Solvency kaht, siis me peame usaldusnormentiive täpsustama, me peame tegelema riskiküsimustega ja praegusel hetkel eh, läbirääkimised alles eh, kehtivad, nad peavad natukene veel viibima, sest me ootame eh, eelnevat hindamist selle teema osas. loomulikult me saame alati oma tööd parandada, me võime alati tõhusamalt töötada, aga nõukogu on püüdnud teha tööd niimoodi, et ta töötab kiiresti, aga samal ajal tagab ka kõrge kvaliteedi me loodame, et me lepime kokku eh, eh, eh, põhimõtetes, mis puudutavad krediidiasut-, investeerimisühingute maksuvõime taast-, maksuvõime taastamist ja kriisilahenduse raamistiku väga kiiresti ja me joodame, et enne parlamendi tööaja lõppu me mm, jõuame kokkuleppele ka üht nendes teemades E poliitiline kokkulepe on saavutatud paljudes teemades, aga aga ma ei tea, mis saab e, nüüd homme, kui e, parlament loobus kolmepoolsest läbirääkimisest sel kuul me e, käsitleme selliseid üldisi lähenemisviise, et triloog osutuks võimalikuks. me tegeleme ka teiste teemadega, nagu näiteks UTITS ja komisjoni ettepanekutega, e, e, mis puudutab rahapesuvastast võitlust. niisugused eesmärgid nõuavad komisjoni ja parlamendi toetust. me peame eh, konstruktiivselt koostööd tegema, sellepärast et meie eesmärk on aktseptiivne, aktsepteeritav kompromiss eh, mina küll ei taha öelda, et nõukogus eh, ei ole nende teemadega tõhusalt tegeldud, vastupidi, ma ütlen, et nende teemade vallas on saavutatud tohutu edu. teemad on väga keerulised, väga detailsed. me Eh, tahame kiiresti edasi liikuda, aga me oleme huvitatud ka kvaliteedist ja sellepärast eh, mõnikord kulub rohkem aega, me tahame ka, et ka parlament eh, täidab oma ülesannet ja me loodame, et parlament jääbki oma ülesannet korralikult täitma, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Barnier. lugupeetud juhataja, lugupeetud kohalviibijad ja e, suur tänu Sharon Bowlesile ja majanduskomisjonile selle küsimuse eest, sest e, tõepoolest kolm aastat e, pärast selle ametiaja algust, viis aastat pärast selle kohutava USA-st alguse saanud kriisi eh, algust, mis levis Euroopasse ja mille tagajärjed ei ole kaugeltki veel lõppenud, on nüüd kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jõudnud kätte hetk, et me peame kontrollima, kas me oleme teinud seda, mida me lubasime teha, me peame hindama seda, mida me oleme teinud ja me peame äh, tõesti selgelt ütlema, et kuhu ja kuidas me peame minema, võttes arvesse praegust majanduste ja sotsiaalolukorda ja et me peame tõesti tegema rohkem. ma tänan parlamenti selle võimaluse eest selle küsimuse kaudu äh, asjast ülevaade anda ning ma, mul on väga hea meel, et äh, Lucinda Creighton ja Iiri eesistuja on siin esindatud ning ma tahan äh, tänada Iiri meeskonda, minister Michael Noonanit meelekindluse ja pädevuse eest, millega ta praegu oma tööd on teinud. lugupeetud saadikud, kolm aastat tagasi me panime paika äh, tegevuskava, ma ei tahaks siin äh, nüüd rääkida äh, veeuputusest, ma ei tea, kas see on nüüd äh, õige sõna, aga me panime paika äh, enneolematu äh, finantsõigusaktide tegevuskava. siin on nüüd selliseid õigusakte, mis on juba hääletatud, selliseid, millega me veel tegeleme. ja miks me seda tegime? ilmselge on see, et põhjuseks et finantskriisil on, on omad põhjused olnud ja põhjuseks on olnud see, et on puudu jäänud ülemaailmsest äh, reguleerimisest, on, äh, pole olnud tagatud piisavat järelevalvet, äh, pankuritel on lubatud kõike teha ja kes ise lubasid endal kõike teha Neil olid äh, tohutud preemiad, äh, mis äh, innustasid neid riske võtma, kuna lõppkokkuvõttes maksid kahjud kinni maksumaksjad, pangad olid alakapitaliseeritud, me oleme sellega tegelenud ja nagu G kakskümmend nõudis ja nagu meil endal ülemaailmsel tasemel ja Euroopa tasandil vaja on, tegeleme kõigi osapooltega, kõigi sektorite, kõigi toodetega ja mitte keegi ei tohi jääda kahe silma vahele, keegi ei tohi äh, avaliku sektori reguleerimisest ja järelevalvest äh, jääda puutumata. ja praegu ei ole tõesti kohta väsimusele, vahevõtmisele, nagu ma vahel kuulen, vaid ja Sharon Bowlesi küsimuses mainiti ka vajadust järelevalve, äh, otsustava tegevuse ja pragmaatilise lähenemise järele meie õigusaktides. järgnevatel kuudel Äh, hakkame siis tegelema järgnevate asjadega. Äh, pangandusliit, millest rääkis Lucinda Creighton, me üri-, soovime äh, väga kiiresti lõpetada selle küsimuse käsitlemise, millega ma tulin välja aasta tagasi, see puudutab kriisilahendust, mehhanisme ning ma tänan Gunnar Hökmarki eelmise kuu hääle, hääletuse eest, me teeme tihedat koostööd ECOFIN-iga kahekümne kaheksandal juunil toimuva kohtumise raames meil on ka tihe dialoog parlamendiga ning ma tahaks öelda, et selle kriisilahenduspaketi viimaste elementide kallal teen ma väga intensiivset tööd kogu oma meeskonnaga selleks, et järgnevatel päevadel ja nädalatel tulla välja kriisilahend-, ühtse kriisilahendusmehhanismi e, ettepaneku viimaste elementidega. me toome selle ettepaneku välja ja sellega hakkab tegelema Leedu eesistuja ning äh, ma rääkisin eile Peter Simoniga tekstist, mis puudutab äh, hoiuste tagamist, need asjad on seotud äh, pankade mm, tugevus äh, ja järelevalve on väga olulised selleks, et oleks tagatud hoiust, hoiused Te teate, et tegemist on äh, ettepanekutega, mille eesmärgiks on olukorda parandada või ennetada kahjusid, tegemist on kohati äh, ka karistavate õigusaktidega, näiteks ma mõtlen siin äh, turu kuritarvistuste õigusaktile. minister rääkis ühest õigusaktist, mis on mulle väga süna-, südamelähedane, mis puudutab äh, rahapesu ja kuritegevuse, kuritegevuslikul teel saadud äh, tulusid ja need äh, õigusaktid on äärmiselt olulised äh, finantskriisi silmas pidades. vaja on nüüd lõpule viia nende olukorda parandavate õigusaktide käsitlemine, ma mainin siin näiteks Markus Ferberit ja MIFID-i alal tehtavat tööd, nõukogus ilmselt on Iiri eesistumise ajal jõu-, jõutama, jõudmas Äh, just kätte lahenduse leidmise aeg ja ja jätkub äh, asi siis äh, Leedu eesistumise ajal trialoogidega. turu kuritarvituste osas, millega on tegelenud parlamendis Arlene McCarthy, me ei ole ilmselt väga samuti kaugel ähm, lahenduse jõu-, leidmisest, siis Omnibus koondme-, koondettepanekuga seoses äh, on äh, liigutakse edasi ettepanekutega, mida ma tegin teile seoses Euroopaga ning äh, kolmas oluline tegevusala, ma tihti ütlen, et äh, me peame sellest äh, parandavate ja ennetavate õigusaktide vastuvõtmisest liiguma edasi ja stimuleerima kasvu, olema proaktiivsemad ja dünaamilisemad, innustama ma-, majanduse taastumist äh, kõigis meie liikmesriikides ja sel eesmärgil oleme teinud äh, selles äh, tegevuskavas erinevaid õigusakte, näiteks sotsiaalettevõtluse algatus, riskikapitali mm, pass ning ning crowdfunding minister teab suurepäraselt äh, näiteks ka seda mm, pangateenuste määrust, äh, mille eesmärgiks on parandada ka mm, pangateenustasude läbipaistvust. ning äh, väga südamelähedane on mulle näiteks roheline raamat, mis puudutab pikaajalist rahastamist. lugupeetud daamid ja härrad, me oleme truuks jäänud oma Ähm, veendumustele, et me peame tegema tööd kiiresti, tõhusalt ja ähm, leidma nutikaid lahendusi. me teeme läbi, viime läbi konsulteerimisi kõigi äh, teemade osas ja koostame mõjuhinnanguid ning tõepoolest, proua Pauls, äh, tulnud on aeg äh, viia läbi kõikehõlmavam ähm, uuring enne kui me võtame vastu õudusakte, mis kohati lõpus äh, õig-, sead-, seadusandliku protsessi lõpus on hoopis äh, teistsugused kui need algsed ettepanekud, millega ma välja tulin. nii et nende tekstide alusel, mis nüüd äh, kõik jõuavad äh, lõpuks küpsusastmesse, me teame, milline on nende lõplik kuju ja nüüd on tulnud aeg viia läbi nende ähm, nende hindamine ja sellega äh, ma nüüd hakkangi tegelema, et me teaksime, milline on nende õigusaktide mõju äh, reaalmajandusele. ma tahaks öelda, et paljudel juhtudel on Euroopa Parlament neid õigusakte paremaks muutnud, on võimaldanud neid konsolideerida ning lõpetuseks tahaksin ma väga kiiresti rääkida no nendest kahest asjast, mida te spetsiaalselt eri, e- e- esile tõstsite, väärtpaberiõiguse direktiiv, tegemist on väga keerulise Äh, direktiiviga, mis puudutab väga palju riiklikke pädevusi. Äh, kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel on selles valdkonnas väga palju erinevusi, seetõttu me oleme läbi vaadanud üksikasjalikult äh, kõik väärtpaberiõiguse aspektid, see on võtnud väga palju aega, aga seda oli vaja enne ära teha, enne kui me saame teksti koostama, saime teksti koostama hakata. on viidud läbi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ka avalikkusega konsulteerimine väärtpaberiõiguse alal Äh, riik, siseriiklikud eksperdid on võtnud äh, osa sellest, nüüd me oleme jõudnud oma mõjuhinnanguga üsnagi edasi jõudnud staad-, äh, staadiumisse, neid, seda tööd on vaja jätkata, enne kui komisjon on võimeline tulema välja ettepanekuga ning ma loodan, et sügisel saan ma lõpuks välja tuua, tulla ettepanekuga ning makseteenuste direktiiv, see turg on äh, viimastel aastatel kogenud väga palju suuri muudatusi, näiteks äh, pangakaardi kasutamine maksetesse, internetimaksed ja nii edasi ning need uuring, need arengud ei ole veel äh, lõpule jõudnud ning kahe tuhande seitsmenda aasta direktiiv on Äh, tõesti aegunud. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuldi välja rohelise raamatuga ja avalikkusega konsulteerimisega, mis puudutas kaardimakseid ja internetimakseid. parlament on andnud väga kasuliku panuse re resolutsiooniga millega tegeles äh, majanduskomisjon ja Sergio Cofferati äh, siseturukomisjonist ning me tõesti kavatseme maksuteenuste direktiivi hakata läbi vaatama, tegemist on üks, ühe olulisema õigusaktiga siseturu jaoks ning äh, kui sisetu-, kui äh, mõjuhinnang on äh, läp-, lõpule viidud, siis juuli keskpaigas me, järgmisel kuul me kavatseme välja tulla ka ettepanekuga, mis sisaldab ka rakendusettepanekut. me oleme äh, tõesti teinud tööd väga pühendunult, väga meelekindlalt äh, ja ma tänan teid võimaluse eest täna siin teiega kohtuda. Grazie commissario, ora la parola agli oratori per i gruppi politici, ricordo che eh, aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. ma tuletan teile meelde, et ette ei ole nähtud ei sinise kaardi küsimusi ega äh, Äh, vaba mikrofoni vooru, härra Koses, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu esindaja. parlament ei ole nõukogu vastane. parlament ei ole ka nõukogu konkurent parlament on koos nõukoguga äh, kaasõiguslooja äh, võrd-, võrdsel alusel ja seetõttu parlament pra-, täna äh, võtabki sõna ja kritiseerib neid hilinemisi, mis on äh, ilmnenud väga oluliste õigusaktide vastuvõtmisel. nõukogu äh, komisjon tuli välja ettepanekutega ja mina ei ründa praegu komisjoni, sellepärast ma arvan, et komisjon ja eelkõige volinik Barnier on ära teinud kogu vajaliku töö, äh, võttes arvesse neid vahendeid, mis tal on ja et me peame komisjoni tänama. loomulikult äh, valimiste lähenemine ja äh, komisjoni eelseisev vahetumine äh, muudab raskeks mõningate vajalike ettepanekutega veel välja tulemise, aga probleemiks on just nimelt need tekstid, mille osas parlament on kokkuleppele jõudnud ja mis on nõukogus blokeeritud. ma kuulsin loomulikult, mida ütles proua minister, nõukogu teeb palju ja teeb äh, palju edusamme ja et parlament peaks ka vastu tulema. ma ei hakka siin praegu üldse nimekirja tegema õigusaktides, mis praegu äh, selle all kannatavad. ma loodan, et äh, nõukogus äh, on inimestel piisavalt aega, et võtta teadmiseks see resolutsioon, mis võetakse vastu neljapäeval. ma tahaksin teile lihtsalt öelda, milline on praegus, millised on praeguse olukorra tagajärjed. esmajoones meie institutsioonidele, ma ütlesin seda juba, et parlament ja nõukogu on võrdsed õigusloojad ja see, mis praegu toimub, on see, et äh, ei ole lojaalset koostööd kahe äh, kaasõiguslooja vahel. miks äh, ei saada nõukogus kokkuleppele, kui parlamendis, võttes arvesse kogu meie mitmekesisust, leiame meie lahendused konfliktidele, mis võivad meid üksteise vastasleeri viia see on see küsimus, mille ma tahaksin esitada, võttes arvesse finantskriisi, ähm, millest me kuuleme alati, kui äh, no kui riigi ja valitsusjuhid kokku ju tulevad, äh, blokeeringud nõukogus äh, tähendavad seda, et Euroopa Liit ei ole võimeline vastama kriisile. USA ja teised riigid tulevad kriisist välja, aga meil on mudel, mis hästi ei toimi. meil, me küll toetame ühenduse mudelit, aga vaja on, et nõukogu ka võtaks vastutuse ja annaks Euroopa Liidule vajalikud vahendid, mis võimaldaks reageerida kriisile. see blokeerimine tekitab õiguslikku ebakindlust ning tööstuse ja investeerijate ootused on seotud sellega, et nad tahavad teada, mis toimuma hakkab. ei saa elada nii, et oodatakse lõputult otsuste vastuvõtmist ja et lobistid saavad äh, pidevalt dokumente, mida meile ei edastata. igaüks äh, soovib, ähm, kes soovib äh, teada, teab, milline olukord on. Need äh, blokeeringud on, annavad ainet ka sõnadele, mis kindlasti on õiged, aga mis kritiseerivad väga palju Euroopa Liitu ebaõiglaselt. Need blokeeringud tekitavad väga palju segadust lõplike õigusaktide osas ning need äh, halvavad äh, reaalmajanduse tõhusat rahastamist. nõukogu peab uuesti tegutsema hakkama. ma ei, äh, võib-olla ei saanud teist päris hästi aru, ma kuulsin mõningaid kahtlusi, nüansse, aga tõesti äh, on vaja Euroopa Liidule anda teistsugune äh, maine. vaja on eemalduda sellest, et äh, riigi ja valitsusjuhid tulevad kokku ja ei võta vastu mitte mingeid otsuseid. me nägime seda hiljuti seoses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumisega. meie kod-, kodanikud ei äh, usu ei teid ega meid lõpuks. nüüd on jõudnud kätte aeg kõrvaldada need tohutud kahjud, mis on seotud näiteks äh, Küprose kriisiga ja ja nüüdseks on meil jäänud ainult mõned kuud aega, sellepärast et äh, probleemiks ei ole mitte äh, valimised ja parlamendi koosseisu vahetumine, mm, komisjoni koosseisu vahetumine, vaid äh, probleemiks on just nimelt meie maine kodanike silmis ja meie oleme valmis edasi liikuma. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Ferreira kaheks minutiks volinik, ma täna võtan sõna inglise keeles, et see oleks lihtsam arusaadav eh, volinikule ja eesistujal. pangandus ja finantskeskused on olnud meie kriisi keskmes. Eh, reformide mm, saavutused, mis on praegu käivitunud, on eeltingimuseks kriisi lõpetamiseks ja jätkusuutliku finantseerimise tagamine reaalmajandusele ja majanduskasvule. me pidevalt kordame selliseid lauseid, kuid nüüd tuleb tagada tulemused, tulemused kodanikele. me oleme alustanud väga palju tööd sellel suunal, me peame sellega lõpule viima, me peame tulemused saavutama. me pöördume nõukogu ja komisjoni poole. me eh, eh, tervitame äsja volinik Barnier poolt eh, avaldatud uudist, et finants- ja pangandusteenuste algatus Äh, jõuab lõpusele, kelle nii kiiresti võimalik. ühtne kriisilahendusmehhanism, pangandusreform, äh, väga paljud turud on seotud varipangandusega, väärtpaberiõiguste direktiiv. me tahame survestada nõukogu, et nõukogu tegutses kiiresti võtmetähtsusega dokumentide menetlemisel, mille suhtes Euroopa Parlament on oma seisukoha juba võtnud ja seetõttu ootab läbirääkimiste algust nõukoguga me räägime hoiuste tagamise korrast. ma mõistan teist, proua minister, kuid see on oodanud juba veebruari, äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruarist. Äh, kriisilahendusraamistik endiselt ootab nõukogu otsust, vaatamata sellele, et nõukogu on juba öelnud, et see on prioriteetne algatus. MIFID me rõhutame eriti vajadust kiirendada edasiliikumist kõikide nende algatuste osas, mis on suunatud pangandusliidu saavutamisele. see on oluline tulevi jaoks. ühtse järelevalvemehhanismi ettepanek ja kapitalinõuete direktiivi neljas ühtne eeskirjade kogum, usaldatavusnormatiivide tugevdamine on kõik olulised sammud pangandusliidu suunas selleks, et tagada stabiilsus ja tagada maksumaksjatele, hoiustele kindlus, eh, peavad neid täiendama ka eh, eh, ühtse haiuste tagamise mehhanismi kavad ja ühtne kriisilahendusmehhanism pankade jaoks, selged eeskirjad pankade päästepakettide jaoks, kui pank muutub maksevõimetuks, selleks et kaitsta kõiki hoiustajaid kõikides liikmesriikides ja lõpuks, Euroopa Parlament on alati tõsiselt suhtunud oma kohustusse saavutada vaja konkreetsed tulemused õigel ajal. ühtne järelevalvemehhanism ja äh, selle osas Euroopa Parlament tegutsenud väga kiiresti ja ikka peame ootama nõukogu järele äh,. kriisilahendus, MIFID äh,, hoiuste tagamine, me endiselt ootame nõukogu töö lõppu, seega minu sõnum nõukogule Äh, lõpetage avalduste tegemine, lubaduste andmine, vajame konkreetseid tegusid ja nii kiiresti kui võimalik, proua minister, on vaja seda protsessi kiirendada ja need algatused lõpule viia, tänan. tänan ja roheliste nimel härra Kiigolt kaheks minutiks. kolleegid, volinik, president, ma tahan selgelt öelda me võime veel kord üles loetleda kõik need algatused ja ettepanekud, mis ei ole veel nõukogu menetlust lõpetanud ja ma hindan kõrgelt seda avameelset mõttevahetust. kuid see loetelu on iseenesest selge ja keegi ei saa eitada, et äh, sellest peetub probleem. volinik on kiirustades kokku pannud vajalike ettepanekute loetelul ja väga paljud nendest ei ole nõukogus menetlust läbinud ja ausalt öeldes see ei ole Iirimaa eesistumise süü. Iirimaa eesistumine on hästi töötanud ja seetõttu äh, ärge mõistke valesti meie kriitikat, kuid see, äh, et te teete head tööd, ei tähenda, et te peaksite eirama tegelikkust. Te ei saavutanud konsensust ja ühisseisukohta vajaliku arvu ettepanekute suhtes ja mida te peaksite tegema meie seisukohast. Te ei tohiks seada ohtu Euroopa head mainet, muutke oma töömeetodid, äh, äh, lõpetage tööstuse esindajate kuulamine vastavates riikides ja püüdke valits-, konsensus saavutada ka valitsustevahelise meetodi osas, see ei ole aluslepingutega kooskõlas ja äh, ärge tehke mingi varihääletust, kuni te pole saavutanud vajalikku tasakaalu Äh, kasutage tõeliselt euroopalikku meetodit, kui te ei saa kiiresti tegutseda, kodanikud ootavad teilt seda ja ei ole vastuvõetavad, et Leedu, kes võtab eesistumise üle, nõuab nüüd parlamendilt, et äh, parlament seab oma prioriteedid, mis tähendab seda, et sellised olulised te teemad, no mis puudutavad äh, tarbijakaitset, PREPS ja UTSIT langevad nüüd seadusandlikust tegevuskavast välja seega tegelik küsimus on kuidas nõukogu muudab oma töömeetodeid, et äh, nõukogu oleks suuteline saavutada konsensuse või vähemalt seisukoha nendes erinevates küsimustes, mis on praegu laual ja mida ootavad kodanikud. sellele küsimusele te peate vastama ja see loetelu on selles resolutsioonis kirjas ja pakkuge meile lahendust, ärge eitage olukorda, äh, nõustuge, et probleem eksisteerib ja tehke eesistujana äh, lähtudes oma hea töö tulemustest ja kogemusest lahenduse nendele probleemidele. ei ole vastuvõetav, et finantsteenuste algatused ei viida lõpuni selle ametiaja lõpul äh,, lõpuks. E suur tänu ja nüüd ECR-i nimel proua Swinburne, poolteist minutit finantskriis nõudis seadusandlikku tegevust, seda oli vaja, et kodanike usaldust tõsta, et kapitalivoogusid parandada Euroopa Liidu sees, mis on oluline majanduskasvu, eks, ja oli vajalik ka Euroopa Liidu eh, ettevõtete jaoks ja välisinvesteeringute jaoks. meil oli vaja usaldusväärseid süsteeme, kuid ähm, selline seadusandlus, mis ei ole täiuslik äh,, tekitab ebakindlust ja takistab ettevõtetel ja ülemaailmsetel ettevõtetel tegutseda meie turgudel. me oleme töötanud G kahekümne konverentsis Pittsburghis äh, nende äh, ettepanekute kallal ja me püüame luua vastavad tasandid ülemaailmses kontekstis ja kui me püüame täita oma kaubanduskohustusi, mis on nüüd äh, varjul äh, äärmiselt politiseerunud MIFIDis ja peidus kuskil nõukogu sahtlis. kui me tahame tõesti edu saavutama, siis tuleb see lõpuks äh, õigeaegselt tähele viia. näiteks kapitalinõuete direktiiv peaks olema heaks sõnumiks, see peaks soodustama ühtse turu funktsioneerimist, ergutama kaubavahendust ja see peaks olema oluline Euroopa projekt, mis käivituks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta. Euroopa Parlamendi ühehäälsus toetada Euroopa ettevõtteid kõikjal on toppama jäänud nõukogus me peame tagama, et meil on protsessid kriisi lahenduseks mitte ainult pankade jaoks, vaid kõikide meie äh, turu jaoks oluliste taristute jaoks, sealhulgas ka laiendatud äh, keskdes-, keskdepositooriumite jaoks. edasiminek võtmetähtsusega dokumendis äh, on takerdunud, see näitab seda, et ähm, turul on tekkinud ebakindlus ja see toodab ka ebakindlust meie kodanike seas ja meie, takistab meie võimet tagada kodanike jaoks korralik finantssüsteem, tehkem vähem, aga tehkem paremini. suur, suur tänu, nüüd EFD eh, e nimel eh, järgmine kõneleja üheks minutiks. suur tänu, juhataja, volinik ma tean loomulikult ja ma tunnen kaasa eh, sellele, kuidas te töötate nõukogu, ma tean, et te püüate teha võimatut ja ka parlament püüab teha võimatut. E, kui nüüd lühidalt öelda, nii nagu e, te kõik teate, selleks, et finantsteenuseid reguleerida, on vaja turgu hästi tunda ja see, ilma selleta ei saavutata midagi ja tavaliselt e, just selle võrku jäetaksegi. meil on vaja tegelikult tagada vabadus sõlmida lepinguid. lepinguid eh, peab olema võimalik sõlmida ükstaskõik kellega, ükstaskõik millise eh, pangandus, pangaga eh, ja riik ei tohi sellesse vahele segada. kesk pangad ja e, jaepangandus peidavad ennast igasuguste seaduste taha, igasuguste reeglite taha ja tegelikult petavad nad selle varjus e, hoopis e, tavalisi inimesi, nii et, et peaaegu praegu on tegemist sellise konspiratsiooniga. asjad peavad minema oma loomulikku rada ja lubage seda. suur tänu ja nüüd kuue nimel härra Klute, üks minutit aitäh, lugupeetud kolleegid, kui rääkida koha, koha peal kodanike ja valijatega, siis nad küsivad pärast viieaastast kriisi, et mida meie poliitikutena oleme teinud, et viiendal aastal lõpuks ometi kriisist väljuda. ja siis me võime viidata sellele, et Euroopa Parlamendis oleme tegelenud kümnete teemadega. ma arvan, et parlament paljudel juhtudel, isegi kui me üksikasjades oleme erinevatel arvamustel, on parlament äh, saanud äh, leida lahendusi, mis äh, on kasutatavad, mis vastavad kodanike vajadustele ja kodanikud ei saa aru, miks need õigusaktid ei ole üldse veel nendeni jõudnud ja ma ütlen, et enamus sellest, mida me parlamendis oleme käsitlenud, on jäänud toppama nõukogu ja nad ei saa siis üldse enam aru, miks see nõukogus niimoodi toppama on jäänud. probleem, mille me peame kiiresti lahendama ja võib-olla on äh, see seotud nende öö, äh, pro, öö, äh, probleemidega, millest me täna räägime. me peame lahendama selle, et nõukogu töö on, ei ole läbipaistev. kui nõukogu töö oleks läbipaistev, siis oleks näha ka nende toppamajäämiste probleem, põhjused, kodanikud saaks aru, mis toimub ja see avaks võimaluse öö, nende viivituste põhjuste vastu võidelda ma loodan, et me jõuame hea ja kiire lahenduseni. meie seisukohalt oleks hea, kui praegu veel pooleli olevad õigusaktide käsitlemine oleks võimalik lõpule viia enne selle ametiaja lõppu ja kui need õigusaktid lõpuks ometi hakkaks kehtima. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Barnier. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud ma loomulikult sisuliselt ei hakka seda arutelu üle kordama, ma lihtsalt äh, tahan äh, kinnitada kahte asja. mina ja minu kabinet, äh, minu peadirektoraat on teie käsutuses, me, meie, meie peadirektoraat teeb juba aastaid väga head tööd, meil on vähe töötajaid, aga nad on väga kompetentsed ja me tahame pakkuda välja strateegiaid selleks, et äh, lihtsustada ka äh, nõukogu tööd, ma regulaarselt osalen äh, nõukogu töös, ma tahan, me tahame lihtsustada ka parlamendi tööd, järgides teie suveräänsust ja autoriteeti ja ma kinnitan teile, et me oleme valmis tegema seda, mida te nõuate, et me saaksime lõpule viia selle, mida me lubasime. küsimus äh, on selles, et vaja on tõhusaid lahendusi leida, äh, vaja on äh, läbipaistvust ja vastutust ja eetikat juurutada sinna, kus see on kadunud. vaja on sellest, seda, et, et finantsteenused oleks reaalmajanduse teenused, teenistuses selle asemel, et öö, äh, oma asja ajada. ning see on äärmiselt oluline meie usaldusväärsuse jaoks meie kui Euroopa institutsioonide jaoks on äärmiselt oluline teha seda, mida me oleme lubanud, äh, panna finantsmajandus meie mandril paremale alusele ning äh, ma siin äh, nüüd viitan äh, proua Svenbörnile. meil on tegemist ülemaailmse kriisiga ehkki mm, Euroopas on see äh, riigivõla, võlakriisiga seotud eripära. see kriis äh, tuli äh, USA-st ja levis üle maailma ning G kakskümmend pani just nimelt selle tegevuskava paika, mida me järgime. vaja on jälgida seda, et meie G kahekümne suured partnerid, eelkõige USA meie jaoks kaheksakümmend protsenti tehingutest on äh, Atlandi-ülesed tehingud. nii et äh, vaja on jälgida seda, et me ei järgiks sama tegevuskava, nii et väga palju aega olen ma sellele tööle pühendanud. ma just äh, saabusin USA-st, kus ma viimasel kolme aasta jooksul käisin juba kaheksandat korda ja me peame tegelema ka koos, tegema koostööd ka Aasiaga. ma kinnitan teile veel kord, et Euroopa Komisjon on väga pühendunud neile küsimustele ja tänan ja nüüd saab sõna minister Kreiton, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. Euroopa Liidu suurim prioriteet on edendada jätkusuutlikku äh, äh majandustaastamist, töökohtade loomist ja see on meie ühine eesmärk. selleks, et saavutada see eesmärk, me peame aktiivselt osalema ja looma partnerlusi kõikide institutsioonide vahel, komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel ja tõepoolest ka vahetult liikmesriikidega. hea seadusandlus nõuab ühiseid jõupingutusi äh, kõigil kolmel institutsioonid ja sageli see tähendab ka väga äh, raskete kompromisside saavutamist äh, läbi vaidluste ja usaldage mind, ma olen viis ja pool kuud äh, Äh, olnud eesistuja rollis. see on tegelikult mõnikord väga valus protsess, kui me üritame sellist delikaatset äh, kompromissi saavutada nii institutsioonide vahel kui ka institutsioonide sees. seega sujuv konstruktiivne koostöö ongi võti soovitud tulemuste saavutamiseks ja sellest me peame kõik lähtuma meie prioriteetide koostamisel me üritasime äh, seada tasakaalu Äh, vajadust reageerida teie vajadustele äh, ja kodanik Euroopa Liidu vajadustele, mis äh, tekkisid seoses kriisiga ja vajadusega töötada ka strukturaalselt tähtsate küsimuste kallal, mille poliitikavaldkonnad ulatuvad kaugemale ja aitavad meil saavutada kestlikku majanduse taastamist ja tõsta tööhõivet. me oleme hästi töötanud parlamendi ja komisjoniga Äh, saavutamaks olulised saa-, edusammud ka finantsteenuste valdkonnas ja me jätkame tõsist tööd nende algatuste kallal ka edaspidi. me juba teeme koostööd loomulikult äh, kolleegidega järgmisest eesistujariigist Leedust, nagu ka teie teate, ja me tagame järjepidevuse ka nõukogu lähenemisel erinevatele algatustele, ettepanekutele, mis minu arvates on oluline ma tean, et minu äh, kolleeg Iiri valitsus Michael Noonan äh, osaleb äh, kahekümne teisel juunil ECOFIN-i nõukogus esitades eesistuja lõpparuande ja ülevaate, mis annab hea võimaluse üle vaadata ka see märkimisväärne edu, mis on saavutatud nende algatuste ja ettepanekute osas, mida ma kirjeldasin täpsemalt oma sissejuhatavas sõnavõtus. ma võin kinnitada parlamendile, et me teeme omalt poolt kõik võimalikku selleks, et edasi minna finantsteenuste äh, dokumentidega kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teises poola, teisel poolel ja me teeme kõik selleks, et säilitada see hoog ja tempo, mida ma usun, me oleme viimaste kuude jooksul saavutanud ja mida ma rõhutasin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ma tahaksin lõpetuseks tänada Sharon Bowlesi ja majanduskomisjoni suurepärase koostöö eest. ma arvan, et me oleme koos saavutanud üsna palju ja ma tahaksin tänada ka volinikku Michel Barnier'd, sest tema meeskond komisjonis on samuti olnud suurepärane koostööpartner, mis ei olnud lihtne koostöö, meil on olnud ka oma vaidlusi, kuid me oleme saavutanud märkimisväärset edasiliikumist, võib-olla ei ole saavutanud nii palju kui vaja ja mitmed parlamendisaadikud mainisid seda, mis tähendab seda, et kõik me institutsioonid peame suurendama oma jõupingutusi ja tegema veelgi rohkem äh, äh, koostööaltid äh, koostööd ja konstruktiivset koostööd selleks, et saavutada meie kõik ühised eesmärgid, eriti arvestades seda, et järgmisel aastal toimuvad Euroopas üldvalimised. Ehm, suur tänu. on ka resolutsiooni eesnõu. see lõpetab selle arutelu. hääletus toimub homme keskpäeval. ja praegu Eh, me teeme eh, väikese vaheaja, enne kui me läheme järgmise arutelu juurde nõukoguga